okei okay, uh,, good afternoon. hästi, tere pärastlõunat kõikidele, vabandan selle hilinemise pärast. me rääkisime siin natukene menetluslikest asjadest, aga nüüd hakkame arutama kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava kaitse miinimumnõudeid meil on ühine, ühine raportiprojekt libe komisjoniga, me räägime ka muudatusettepanekutest ning kahe selle teema olulisusest kahele komisjonile. ohvrite õiguste laiendamine on väga olulise tähtsusega küsimus, aga enne kui ma annan sõna raportööridele, et nad tutvustaksid esialgsete läbirääkimiste tulemusi, tahaksin ma veel üks kord rõhutada, kui hästi on need kaks raportööri ja kaks komisjoni omavahel koostööd teinud, nii et ma tänan teid selle eest, nii et annan nüüd sõna raportööridele ja otsuta, otsustage siis ise, kes esimesena räägib. tundub, et proua Imenes Besseril saab esimesena sõna. Nice. This, it was a pleasure, it's a pleasure for mul oli väga suur rõõm äh, selle väga olulise ühise koosoleku üle. ma ütlesin ka libekomisjonis, et need kaks komisjoni teevad ühel ajal erinevaid asju ja seega on väga raske isegi siin parlamendis, et me saaksime oma tegevust paremini ühildada, nii et tegelikult on suurepärane, mõned parlamendi liikmed libest on õnneks siiski meie juures, aga mitte kõik ja kuna ma olen ise ka libe liige, siis ma ütlen, et meil toimub ka praegu komi-, komisjoni koosolek, nii et mõned asjad, mida me ei saa siin täna lahendada, lahendame mõnel teisel korral, aga täna me siin nüüd oleme, tõesti kahju, et me ei saa täielikult esitleda meie raportit, sellepärast et see on teema, millele tuleks tegelikult rohkem tähelepanu pöörata. praegusel hetkel ei ole asi kõige paremini korraldatud, ma tahtsin seda lihtsalt öelda, ma ei süüdista mitte kedagi, aga kuidagi tuleks leida võimalus seda pisut paremini lahendada. ning nii nagu ütles ka härra esimees, meil on olnud suurepärane koostöö ma loodan, et te näete ka raportist ja tahan lisaks tänada ka sekretäriaati ning kõiki teisi, kes on meid toetanud, samuti variraportööre. mõned raportöörid, variraportöörid on ka siin meie hulgas. tänan kõikide arvamuste eest. niisiis no nüüd ma küsin oma kaasraportöörilt, kas tema soovib alustada raporti tutvustamisega? jah. tegelikult on tegemist selle raporti teise esitlemisega kolmepoolsete kõneluste neljas voor toimus juba eile väga tihedas koostöös variraportööridega üritasime me astuda sammu edasi kõikide olulisemate teemadega, mille jaoks meile on antud mandaat, me püüame leida parimat kompromissi ja nüüd ma tutvustan teile mõningaid artikleid, mille kallal me veel töötame ja mille osas on veel, ütleme, mõningaid probleeme. enamik artikleid, mis me teile eelmisel korral esitlesime, on juba lahenduse leidnud, näiteks artiklid üks, kolm kakskümmend viis, kaheksateist, seitseteist, üksteist ja nüüd ma võin öelda, et artikkel kaks on hetkel üks probleemsemaid artikleid. see on artikkel, milles sisalduvad definitsioonid. siin on kaks definitsiooni, lähisuhte vägivald ja soopõhine vägivald, need on kaks definitsiooni, mida nõukogu ettepanekus ei sisaldu. me oleme arutanud seda küsimust juba mitmeid kordi ja me ei saa kokku leppida mitte milleski, kui me ei lepi kokku kõikides olulistes asjades. me soovime, et need kaks definitsiooni võetaks siia uuesti sisse, eriti võttes arvesse, et neid kasutatakse artiklites kaheksa, kakskümmend kaks ja kakskümmend viis ning samuti põhjenduspunktides seega ei oleks tegemist äh, hea õigusaktiga, kui me kasutame siin termineid, mida me ei defineeri. pealegi võidakse neid kahte mõistet erinevates liikmesriikides erinevalt tõlgendada. seetõttu arvame, et oleks hea, kui oleks paika pandud üldine mõiste, mis oleks defineeritud ja et algusest peale oleks meil olemas selle mõiste definitsioon. niisiis artiklid kaheksa ja kaheksa A, need puudutavad võimalust ohvri kaitse saamiseks, selle me oleme jaganud kaheks, artikkel kaheksa räägib nüüd võimalusest ohvrikaitseteenustele juurde pääseda ning A kaheksa räägib toetusest ohvrikaitseteenustele. tegelikult on mõle, enamik põhiõigusi, mida me oleme artiklis kaheksa välja toonud, nõukogule vastuvõetavad ja praegusel hetkel töötame A kaheksaga. kui te mäletate, siis, siis me räägime siin konkreetsetest omadustest, mida tuleb arvesse võtta selleks, et paremini otsustada, missugust tuge konkreetne ohver vajab, eriti mis puudutab spetsialistide abi ja toetust. meil on probleeme veel sellega, et nõukogu ei ole siiamaani olnud nõus psühholoogilise toetusega. taandest see, ütlevad nad, emotsionaalne toetus, meie jaoks ei ole päris selge, mida see emotsionaalne toetus tähendab, võttes arvesse seda, et see võib hõlmata kõikvõimalikke tegevusi või siis üldse mitte mingisuguseid tegevusi, innustamist, julgustamist ja samal ajal võib see tähendada ka mitte midagi. ning seetõttu meie eelistaksime, et siin seisaks pigem psühholoogiline toetus või äh, spetsialisti toetus ja lisaks sellele me mõtleme, et tuleks muuta nõukogu seisukohta äh, suunata liikmesriike edendama mõningaid teenuseid. siin on sõnastus, sõnastuslik muutus, siin on nimetatud ka miinimumstandardeid, me räägime näiteks varjupaikadest, meditsiinilisest ning kohtuekspertiislikust läbivaatusest ja nii edasi, aga samas tahaksime, et siin räägitaks ka lähisuhtevägivalla, seksuaalvägivalla ja soopõhise vägivalla ohvrite toetusest. selle punktiga me veel töötame ja loodame, et me saame kõik parlamendi tehtud ettepanekud siia kaasata. edasi artikkel kakskümmend üks see on tegelikult problemaatiline, mis käsitleb individuaalset hindamist. siin on terve kriteeriumite nimekiri ja samuti mõned konkreetsed kategooriad. kutsume neid kategooriateks ja nimekirja, nimekirjaks. nõukogu oli kategooriatega nõus. vabandust, ütleb kõneleja, nõukogu oli nõus hindamisnimekirjaga, kuid ta siiamaani ei ole nõus olnud sellega, et toodaks välja erinevad ohvrite kategooriad, näiteks nagu inimkaubanduse ohvrid, organiseeritud kuritegevuse ohvrid, seksuaalvägivalla ohvrid, ekspluateerimise ohvrid ning puuetega inimesed, kes on vägivalla ohvrid. meie teeme nüüd ettepaneku võtta vastu kompromisstekst, milles nimetatakse parlamendi poolt pakutud kriteeriumeid, aga samas individuaalse hinnangu andmise kontekstis oleme me koostanud kolm lõiget ja nende, nendele tuleb meie arvates erilist tähelepanu pöörata. esiteks need ohvrid, kes on väga tõsiselt kannatanud kuriteo tõsiduse tõttu. teiseks ohvrid, kelle suhtes on sooritatud diskrimineeriv kuritegu ning C ohvrid, kes kuri, kes on kurjategijaga suhtes või temast sõltuvad ning nende kolme kategooria põhjal sooviksime me, et loodaks kolm eraldi ohvrite gruppi, nagu parlament ette pani. nüüd järgmisena artikkel kakskümmend kaks, see ei ole väga olulise tähtsusega küsimus ja nõukogu on samuti märganud, et tegu on väljajätmisega. see käsitleb eriliste kaitsevajadustega ohvreid kriminaalmenetluse käigus, seksuaalvägivalla ohvrid, suhtevägivalla ohvrid ja nii teised sarnased erilist kaitset tuleb pakkuda ohvri palvel. sellest tekstist puudub sugu, soopõhine vägivald, aga seksuaalvägivald ja lähisuhtevägivald on nimetatud, meile tundub, et tegu on väikese tehnilise väljajätmisega ja üldjoontes võiksin öelda selle vooru kohta, et komisjon toetab samuti meie lähenemist ning on paar teemavaldkonda mille osas liikmesriigid peaksid kokku leppima, näiteks soopõhine vägivald ja siis veel paar teemat, mida tutvustab teile minu kolleeg, aga me loodame, et variraportööride toetusel ja kõikide teie poolt saadud tugeva mandaadi toetusel suudame me parlamendi positsiooni väga adekvaatselt tutvustada ning me saame kompromissid enamikus küsimustes, mis meie jaoks on olulised. suur tänu! suur tänu, Antonia, ma jätkan nüüd hispaania keeles. väga oluline on, et inimesed saaksid õiguskaitset ja õigussüsteemi usaldada. eriti oluline on see, et kuriteoohvrid teaksid, et nende õigusi kaitstakse, kaitstakse see peab olema nii kõikides liikmesriikides. kui liikmesriigid soovivad Stockholmi programmile vastata, siis peab olema tagatud ohvrite ja ohvrite perekondade kaitse ning nende õigused ning Euroopa Liidu kodanikke tuleb aidata selles, et nad usaldaksid meie õigussüsteemi ning see on võimalik saavutada ainult miinimumstandardite harmoneerimisega siseriiklikes õigusaktides on üsna palju erinevusi veel, aga kui need võiksid sinna niimoodi jääda, siis me ei püüakski praegu selle dokumendiga tööd teha. paraku on siin terve hulk küsimusi, mis vajavad ühtlustamist, õigus infole, tõlkele, juurdepääs ohvriabi ja ohvrikaitsesüsteemidele, õigus toetusele ja abile kriminaalmenetluse käigus. praegusel hetkel on see direktiiv üsna keerulises faasis, eile toimus, toimusid kolmepoolsed arutelud. me soovime tänada eesistujat nendepoolse paindlikkuse eest ning samuti nende püüdluste eest jõuda kokkuleppele, samuti täname me komisjoni, tegelikult komisjon on parlamenti algusest peale juba väga toetanud kuid siiski mõningad ohvrite põhiõigused on praegusel hetkel ohus. artikkel seitse, mis puudutab õigust infole, artikkel, vabandust, see oli artikkel viis, artikkel seitse, mis puudutab õigust tõlkele ja artikkel, mis käsitleb ohvrite õigust olla kursis oma kohtuasjaga, on terve hulk liik-, riike, kus niisuguseid õigusi ei eksisteeri, samuti kus ei eksisteeri apellatsiooniõigust. liikmesriigid on mures ohvrite põhiõiguste ja nende tagamise pärast. ning samuti ohvri rolli pärast kriminaalmenetluses. nii et me mõistame ka väga hästi nõukogu muresid on veel terve hulk väiksema tähtsusega kuritegusid, mille puhul kogu see info ei ole oluline ja selle andmine võiks olla väga kulukas, aga ikkagi on olemas terve hulk tõsisemaid kuritegusid, kus ohver soovib olla kaasatud ja informeeritud ning tal peab olema see õigus ja kui see õigus on olemas, siis tal peab olema õigus ka saada vajalikku infot, samuti õigus tõlkele. niisiis artiklid viis, seitse ja kümme, siis on artikkel kakskümmend üks, kus me räägime horisontaalsest süsteemist, kus kõik ohvrid on võrdsed, kõikidele ohvritele garanteeritakse nende õigused. vaadates seda nimekirja, mis on mõningatele liikmesriikidele probleeme tekitanud ning samuti mõningatele parlamendiliikmetele, siis ma tahan veel kord rõhutada, et me ei soovi ohvreid jagada erinevatesse kategooriatesse, kõik ohvrid on võrdselt tähtsad. kuid on ohvreid, kes võib-olla võivad olla suuremas ohus näiteks soopõhise vägivalla ohvrid organiseeritud kuritegevuse või terrorismi ohvrid ning niisugused ohvrid vajavad täiendavat kaitset me tahtsime tuua siin lihtsalt need näited nii et võib-olla me jõuame kompromissile ilma et me mingisugust konkreetset nimekirja esitaksime me tõime need ohvrid lihtsalt välja kui näite nii et me räägime ohvrite individuaalsest hindamisest ja sa, räägime samuti kriteeriumitest, mis on seotud ühte või teist liiki ohvritega. nii et ma ütlesin, see artikkel on üsna keerulise olemusega, näiteks terrorismi ohvrid. siis soopõhise vägivalla ohvrid kõikide niisuguste, niisugused ohvrid võivad vajada täiendavat või konkreetset abi ja lisakaitset. on terve hulk teisi kuritegude liike, mille tingimused on väga konkreetsed, näiteks kuriteo ohvriks langenud puuetega inimesed või kuriteo ohvriks langenud lapsed ja nendele kategooriatele on tarvis ka konkreetselt viidata. viimane artikkel kakskümmend seitse käsitleb kuritegevuse statistikat. kõikides liikmesriikides on niisugused statistilised andmed olemas, kuid neid võib olla raske võrrelda. ja seetõttu me vaatame võimalusi, kuidas vahetada infot, aga küsimus on selles, et iga kord ei pruugi meil olla vajalikke infovahetuse vahendeid kuritegude tüübid, kuritegude hulk, ohvrite vanus, rahvus ja nii edasi. me üritame selles küsimuses ka kompromissile jõuda. väga paljude kuritegude osas on niisugust tüüpi info kättesaadav ja võib-olla oleks siin mõistlik öelda, et infovahetus peaks muutuma laiemaks ja ulatuslikumaks. lõpetuseks tahaksin tänada Taani eesistujat nende püüdluste eest, mis nad on teinud ja samuti nende paindlikkuse eest. me üritame kaitsta kogu seda infot, mis me oleme saanud variraportööridelt ja me tõesti loodame, et olemasolevad probleemid me suudame lahendada ja et me lõppkokkuvõttes tuleme välja väga hea vahendiga, millega me aitame tõ tõesti kuriteo ohvreid ja sellest saab suurepärane seadusandlik akt, mis vastavalt Stockholmi protsessile kaitseb kõikide kuritegude ohvreid. tahan veel lühidalt nimetada seda, et me unustasime vahepeal teid teavitada ühest väga olulisest asjast, nimelt laste paketist, võib-olla sellepärast, et meil ei saavutanud vahepeal üldse edu selles vallas, aga igatahes vabandust, et me kohe teid ei teavitanud, niisiis lapsi käsitlevat paketti vaadeldakse kui kompleksset teemat ning enamik selle sätteid kuuluvad erivajadusega ohvrite alla, aga me võtsime arvesse ka parlamendi poolt tehtud ettepanekuid, eriti proua Gracebacki oma ning praegusel hetkel on olemas erivajadustega ohvrid ja see puudutab lapsi eraldi, nii et individuaalse hinnang, hinnangu andmine erivajaduste põhjal, see käsitleb nii lapsi kui ka muid erivajadustega suur tänu, lubage öelda, et äh, teie töö on olnud suurepärane, ma usun täielikult, et te kaitsete parlamendi seisukohta nendes küsimustes väga tuliselt, nii et suur tänu kõigi nende pingutuste eest ja kogu selle aja eest, mis te olete sellele kulutanud. nüüd ma annaksin kõigepealt sõna komisjonile, kui komisjon soovib jah, palun, komisjon. proua Belande Todino. suur tänu, mina samuti tahaksin väga lühidalt öelda, et komisjon tõesti on libe ja naistekomisjoni raportit toetanud. ma arvan, et terve hulk teie poolt tehtud muudatusettepanekuid on väga tähtsad ohvrite õiguste parandamiseks ning ma loodan ka, et liikmesriigid on suutnud oma vastavaid seadusandlikke akte, akte vastavalt kohandada, nagu raportöör, raportöörid ka nimetasid, meil on mõned probleemid veel, mis lahendamist vajavad, aga loodetavasti me leiame lahenduse. oluline on, et see direktiiv tuleks välja väga korrektse tekstiga ja ohvrite õigused oleksid tõeliselt tagatud, samuti kõigile mõistetavad ja tõhusad. aga oluline on ka meeles pidada, et liikmesriigid peavad rakendama seda direktiivi, nii et meil tuleb leida sobiv tasakaal, võttes kõiki asju arvesse, aga ma usun, et me lõppkokkuvõttes jõuame heale tulemusele, aitäh! suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra äh, Jens Identile Taani eesistuja nimel suur tänu, eesistuja nimel soovin ka mina kahte raportööri tänada selle suurepärase töö eest, mis nad selle dokumendiga on ära teinud, see peegeldab kuivõrd need kaks komisjoni on huvitatud Euroopas ohvrite õiguste kaitsest. nii nagu raportöörid juba nimetasid, oleme me juba väga palju tööd ära teinud, üritades jõuda kompromissidele eh, niisugustes küsimustes, kus nõukogu ja parlament ei on eriarvamustel, meil on lahendada veel mõned asjad, aga üldiselt tundub, et ilmselt me kõikides küsimustes kompromissile jõuame ja sooviksin veel ükskord raportööre tänada selle eest, et nad nii suurt huvi on selle dokumendi vastu üles näidanud. kahtlemata on nad mõlemad suurepärased läbirääkijad, aga ka nende lähenemine on äärmiselt konstruktiivne. suur tänu. suur tänu. ja nüüd ma annan sõna liikmetele arutelus osalemiseks ja oma arvamuste seisukoh- ja seisukohtade väljendamiseks. kõigepealt härra Korkl, palun, teil on sõna. Thank you very much, chairman. I just want to first suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre selle töö eest. see on tähtis töö ja mul on väga hea meel näha, et selle suhtes on üldiselt positiivne suhtumine ka nõukogust. aga ma tahaksin nimetada ühte teemat ja nimelt kuritegude ja ohvrite vaheline suhe ning individuaalsed hinnangud, kuritegude konkreetsed iseloomujooned ja omadused, mitte ükski kuritegu, mis on seotud mingi konkreetse ohvriga, ei ole mitte kunagi täpselt samasugune kui mõni teine kuritegu ning seetõttu ma tahan teile südamele panna, et me peame väga hoolikalt jälgima, et me ei tuleks lagedale liiga kirjeldava nimekirjaga või siis niisuguse kirja, nimekirjaga, mis kalduks kas pigem kuritegude või pigem ohvrite poole. ning seetõttu ma saan aru, et see on naistekomisjonile natukene raske, aga tõesti, me mõistame, et on eri, et lapsed on eriti haavatavad kuriteo ohvrid ja seda tuleb ka nimetada siin. aga kui me muutume liiga ettekirjutavaks, siis me tegelikult kaotame võime neid ohvreid tegelikult abistada, nii et ma tõesti loodan, et me suudame säilitada vajaliku tasakaalu, et me tagame selle, et me ei kategoriseeriks ohvreid väga konkreetselt, vaid et me ikkagi pööraksime tähelepanu konkreetse individuaalse ohvri vajadustele ja samuti see konkreetse individuaalse kuriteo ja kurjategija omadustele. Need asjad ei ole mitte kunagi üks-ühele sarnased, igal juhul tuleb võtta arvesse individuaalseid lähenemisi, aga igal juhul minu arvates on see väga oluline selleks, et me saaksime pakkuda parimat võimalikku abi ning võib-olla üldisem sõnastus oleks seetõttu parem ja samuti vastuvõetavam nõukogule. suur tänu ja nüüd proua Ladford. suur tänu. tegelikult ALDE variraportor on proua Kriisbeck, aga aga mul on hea meel, et ma saan ka omad märkused teha, sest et ma tegelikult pean kohe varsti libekomisjoni ära minema. kõigepealt ma tahan öelda, et ma toetan kõike seda, mida meie raportöörid on teinud ja samuti seda, mida nad on teinud kolmepoolsete läbirääkimiste käigus. ma soovin väga, et tuleks välja väga tugev ohvrikaitset käsitlev direktiiv. aga samas ma sooviksin olla ka realistlik nagu komisjon ja nõukogugi on öelnud, mingisugused kompromissid tuleb saavutada, et me kõik omavahel kokkuleppele jõuaksime. ning ma arvan, et artiklites seitseteist ja kolmteist, seitsmeteist, artikkel seitse ja kolmteist seitse, mis käsitleb õigust tõlkele ja kolmteist, mis käsitleb kulude katmist, siin ma näen küsimust, mis võib tekkida seoses vajalike ressurssidega nende õiguste katmiseks ja kas on mõistlik liikmesriike paluda need kulud katta ja missuguses ulatuses tekstis nõukogu poolt esitatud tekstis oli esialgselt olemas üks klausel mis rääkis sellest et liikmesriigid tagavad et ohvrite õigused oleksid kaetud vastavalt nende positsioonile selles konkreetses kuriteos. mulle tegelikult meeldis see esialgne sõnastus ja mulle meeldib vähem see sõnastus active participation in criminal proceedings. minu arvates mingi teatavat sorti piiritlev sõnastus, kus tehakse vahet aktiivselt menetluses osaleva ohvri ja niisuguse ohvri vahel, kes seal aktiivselt ei osale, on tegelikult oluline selleks, et täpselt määratleda, milline on liikmesriigi kohustus tagada tasuta tõlge ja samuti igasuguste kulude katmine. me oleme praegu silmitsi nagunii õigusabikulude kärpimisega, vähemasti minu koduriigis ja ma ei usu, et teisteski riikides asi teisiti oleks. kui on olemas mingisugune konkreetne summa, eh, siis sellest kaugemale ei saa minna, nii et minu arvates oleks oluline teha vahet selle ohvri vahel, kes aktiivselt osaleb menetluses ja selle ohvri vahel, kes lihtsalt kohale tuleb, et oma kahjutasu kätte saada. loomulikult tal on õigus sellele kahjutasule, aga võib-olla tuleks ikkagi natukene täpsemalt reguleerida, kuidas ja kui palju seda raha tuleks anda. nii et võib-olla in accordance with the role in in the criminal justice system ehk siis vastavalt sellele, missugune on nende roll selles menetluses, mitte nii, et kõik kulud kaetakse igale ohvrile, sõltumata sellest, kas ta aktiivselt osaleb menetluses või ei. nii et minu arust oleks võib-olla tõesti oluline, et me oleksime natukene realistlikumad selles, missugused kohustused me paneme liikmesriikidele. aitäh ja sõna nüüd, mis siis Kriis Pekk. aitäh mina tahaksin samuti tänada selle suurepärase ja äh, põhjaliku töö eest meie kahte kaasraportööri. tahaksin veel kord äh, rõhutada, äh, nagu ma seal olen juba ka varem teinud, et koostöö nende kahe komisjoni vahel Äh, on ähm, olnud väga hea, kuigi meil on olnud äh, ka mõningaid äh, probleeme, näiteks meil praegu libekomisjonis on samal ajal istung käimas ja sellest on tõesti kahju. igatahes ma tahaksin tänada raportööri innuka töö eest, töö eest, mis sisaldab imetlust, tahaksin Äh, öelda, et teil on kogu minu toetus äh, nendes küsimustes, äh, mida on veel vaja arutada, selleks, et saavutada kokkulepet, saavutada kiiret kokkulepet. tegemist on tõesti teemaga, mis puudutab otseselt miljoneid Euroopa kodanikke, sellepärast et peaaegu viisteist protsenti on meil neid inimesi, kes on ähm, olnud äh, äh, siis kuriteo ohvrid, seega kuskil seitsekümmend viis miljonit inimest äh, ning arvestades seda, et Euroopa tasandil tuleb järjest seadusi juurde, on siin tõesti tegemist ühe õigusaktiga, mis esmajärjekorras võiks meie kaaskodanikke huvitada. väga oluline on, et me kõneleme Eh, ohvritest. Eh, see peaks olema karistuspoliitikas väga olulises koha, olulisel kohal. nüüd aga tuleksin tagasi eh, nende punktide juurde, mida siin juba mainiti, mis võib-olla veel Äh, vajavad läbirääkimised, näiteks kõike seda, mis puudutab lapse õigusi, äh, artiklid viis, seitse ja kümme, ähm, mida neljanda, äh, eile neljandal kolmepoolsel kohtumisel arutati. ma toetan teie seisukohta see seisneb siis selles, et kõigepealt me ütleme välja, et kui me selle direktiivi äh, ümber sõnastame, siis peab see ümber sõnastama minema suurema kaitse suunas ja me ei tohi hakata siis kaitseõigust äh, vähendama. Äh, see fraktsioon siin parlamendis, millesse mina kuulun, toetab selles mõttes teie seisukohti. muide, nagu juba ütles meie kaasraportöör, on mul eriti hea meel selle üle, et on arvestatud äh, ka erikaitsevajadusega, mis lastel on. Äh, minu arvates äh, on seda mainitud ka mitmetes kompromissettepanekutes, näiteks mis puudutab direktiivi esimest artiklit. sinna võib-olla võiks lisada ühe punkti, mis tuletab meelde seda kaitsepõhimõtet laste osas tuleks rõhutada, et äh, laste huve tuleb pidevalt arvesse võtta ja ma arvan, et võib-olla äh, see, kuidas teie olete asjale lähenenud, olen väga hea. see kompromiss, mille üle te läbirääkimisi olete pidanud, ma pean siin silmas artiklit kakskümmend kolm, mis puudutab kriminaalmenetlust, ma arvan, et siin on ka toimunud edasiminek Äh, te meenutasite, viitasite siin ka nendele standarditele, mida soovitab Euroopa Nõukogu, äh, mis puudutavad siis äh, artiklit kakskümmend kaks, kuhu need standardid on sisse pandud ning need kehtivad siis kõigi ohvrite kohta, kes vajavad erikaitset. piiratud ülekuulamised, ülekuulamised ainult siis, kui neid on vaja ja laste puhul peavad siis need ülekuulamised toimuma sobivates kohtades ja äh, siin on tõesti kõik need põhimõtted, äh, mis minule endale on väga südamelähedased, põhimõtted, mis on siis seotud äh, ka uuri-, uurimispersonali koolitusega ning mis puudutab nüüd artiklit kakskümmend neli, siis personalikoolitust siis ma arvan, et kõik need inimesed, kes lastega või, või ohvritega kontakti satuvad, vajavad äh, tõesti koolitust. Ähm, äh, tõesti see mõte, et äh, peaks olema koolitatud inimesed, mitte inimesed, kes on lihtsalt saanud kohtuniku diplomi, vaid kohtunikud, vaid kõik teised inimesed ka, kes puutuvad ohvritega kokku, et ka neid koolitatakse poli-, politseinikud, prokurörid äh,, Äh, kohtutöötajad ja nõnda edasi, kõik äh, need äh, elemendid on minu arvates väga olulised ja see on edasiminek siis algtekstiga võrreldes. ja loomulikult ja, ja lõpetuseks tahaksin öelda seda, et et meie fraktsioon toetab teid täielikult nendes küsimustes, mis veel lahendamata on, näiteks punkt kakskümmend üks, mis puudutab neid äh, kategooriaid. Äh, see on tõesti veel raske küsimus, millega tuleb tegeleda, aga äh, tahaksin veel kord rõhutada, et teie töö on tõesti väga raske, väga tehniline, aga te olete seda juba teinud väga põhjalikult, aitäh Uh, suur aitäh! olen ka ennast nüüd pannud kõnelejate nimekirja. aga võtan sõna siis rootsi keeles, ütleb esimees, nii et palun pange kõrvaklapid pähe eh,. Jag kan också naturligtvis, som jag redan gjort, eh, fylla i eh, loomulikult eh, võiksin ma siin laulda ülistuslaule meie raportööridele aga ma võtan praegu sõna variraportöörina, ma arvan tõesti, et te olete teinud suurepärast tööd. me oleme saavutanud juba suuri elusamm, edusamme, aga tahtsin juhtida kahe, tähelepanu kahele asjale. kõigepealt artikkel kaheksa. minu arvates need ettepanekud, mis komisjon esitas, on palju paremad Äh, kui me hakkame tegema nimekirja siin sellest, et millised ettepanekud on paremad, siis ma arvan, et äh, komisjoni omad on kõige paremad, äh, siis Euroopa Komisjoni omad on teisel kohal ja nõukogu omad on kõige viletsamad. minu arvates on väga oluline, et me siin soolise mõõtmega arvestame ning ma arvan, et parlamendi seisukohas öeldakse väga selgelt välja, mis see seisukoht on ja ma arvan, et suur osa meie komisjoni liikmetest on samas seisu, samal seisukohal, te võite seda näha ka definitsioonide osas artiklis kaks. ka seal tõstatub sama küsimus, et kui meil ei ole soopõhise vägivalla kohta korralikku definitsiooni, siis äh, me ei saa ka lõppkokkuvõttes mingeid erilisi tulemusi. väga raske on defineerida, mis asi see on ja kui meil ei ole seda terminit eh, soopõhine vägivald, eh, siis mingeid tulemusi ei tule. ning eh, kui vaadata tausta, komisjon tegelikult ei ole väga innukalt sellesse direktiivi suhtunud aga ma arvan, et äh, neid aspekte ei tohi sellest direktiivist välja jätta. definitsioonide osas äh, näete te, et äh, artikkel kaks on saanud komisjonis väga suure toetuse, meil on vaja soopõhise vägivalla korralikku definitsiooni ma usaldan täiel määral teie tööd, ma loodan, et nõukogu ja komisjon ka äh, meie seisukohti toetama hakkavad. sellepärast, et äh, mõlemad komisjonid, nii libe kui FEM on veendunud, et nii just tuleb tegutseda. ja nüüd saab sõna proua Peres jah. Äh, minu täisnimi oleks tegelikult Garcia Perez, ütleb kõneleja. Todo el contenido del debate, decía el representante. ma äh, tahaksin samuti kõnelda äh, sisulisest asjast eesistujamaa äh, viitas meie läbirääkijate oskustele ja ja mina tahaksin äh, paluda meie läbirääkijaid, et te läbirääkimisi samas stiilis jätkaksite. Te teate väga hästi, milline on enamuse seisukoht Ehm, kõige olulisem tõesti on see soopõhise vägivalla ohvrite definitsioon ning ma arvan, et on teatud küsimusi, mille osas eh, järeleandmisi ei tunne, et te olete teinud väga head tööd ning me usaldame teid, teie võimeid, aga ma arvan, et me peaksime just rõhutama seda soolise, soopõhise vägivalla ohvreid. me peame oma komisjoni seisukohale kindlaks jääma. ma loodan, et kokkulepet on võimalik saavutada äh, selles küsimuses ka nõukoguga, aitäh. aitäh, äh, proua Garcia Perez ja ma parandan oma kombeid ja tulevikus pöördun teie poole korrektselt. aga lõpetuseks annaksin nüüd sõna veel kord raportööridele. mina siis alustan, ütleb proua Parvanova. kõige keerulisem küsimus on see soopõhine vägivald ja vägivaldsed lähisuhted. kuna nõukogu esindaja on ka siin Äh, siis teil oli praegu võimalus näha, kuivõrd pühendunud kõik variraportöörid äh, mõlemas komisjonis on äh, selles osas, et meil on vaja definitsiooni sellise kahe kuriteoliigi osas. me oleme teile korduvalt esitanud tõendeid, miks me seda vajame meie oleme leidnud lünki, aga komisjon on leidnud neid lünki äh, liikmesriikide seadustest ja ka tegelikust äh, praktikast, kus äh, siis ohvreid lihtsalt diskrimineeritakse, ohvreid, kes selliste kuritegude all on kannatanud. ning nagu me juba ütlesime, me kasutame neid termineid kogu direktiivis ning ma arvan, ma loodan, et teil jätkub head tahet, et Äh, panna need äh, kaks definitsiooni, ma ei tea, kas siis artiklisse kaks või kuhugi mujale teksti, mõnda teise punkti. ma olen kindel, et me leiame hea lahenduse. aga tegemist on siis tõesti mõlema komisjoni poolse tugeva tahtega, et meil need kaks definitsiooni oleks. siis artikkel seitse Eh, mida me vaatame paketis viie ja kümnega, kahjuks kolleeg Sarah Ladford ei ole enam siin. me arv-, arvestame säästluslikkusega ja finantsmõjuga ning eh, seetõttu, kui vähegi võimalik ja asjakohane, siis me ei taha luua siin topeltstandardeid eh, tahame arvestada alati ohvri rolliga kogu menetluses, nii et, et mitte ainult viies, seitsmes ja kümnes, vaid ka teistes punktides me oleme sellest põhimõttest lähtunud. mis puudutab nüüd koolitust, ähm, artikkel kakskümmend neli, äh, siis äh, tegemist on ühe äh, punktiga, mille osas ka nõukogu on oluliselt teksti kvaliteeti parandanud ning me peaaegu probleemitult jõudsime kokkuleppele, et kõik vajavad kvaliteetset koolitust Äh, selle, et, et meil äh, suudaksime võimalikult hästi kaitsta äh, ohvrite huve ja, ja liikmesriigid peaksid sellist koolitust siis tagama, nii et ma ütleksin, et selles osas meil oli väga hea koostöö. siis veel kord, meil on plaanis veel üks kolmepoolne kohtumine seitsmendal juunil ning me loodame, et meil õnnestub saavutada hea kompromiss, hea lahendus. suur aitäh kõigi nende ekspertteadmiste eest, mida me oleme saanud oma poliitilistelt nõud, nõustajatelt, variraportööridelt, saadikutelt, assistentidelt, kõikidelt, kes meid tehnilisel tasandil toetasid, kes aitasid meil äh, koostada kompromisstekste äh, nendes küsimustes, mis olid väga vastuolulised esialgu, aga äh, lõpuks õnnestus meil leida lahendusi nii et, et ma loodan, et äh, järgmisteks läbirääkimiste vooruks me oleme juba äh, äh, võimelised selle õigusaktiga ühele poole saama ning veel kord kutsuksin nõukogu üles. palun pidage silmas, et on mõningaid küsimusi, mille osas parlament sooviks, et eesistujamaa leiaks lahendused. ja et te suudaksite veenda liikmesriike, kui oluline see on ja kui kasulik ka neile oli, et sellised asjad oleksid õigusaktides sees ja et neid äh, saaks ühtemoodi kohaldada kogu Euroopa Liidus, aitäh! aitäh! Äh, aitäh raportööridele ja äh, proua Jimenez võtab ka sõna veel tahtsin ka veel kiiresti öelda, et ma usun, et see raport, mille komisjon esitas, oli väga selge. me leiame, et juurdepääs infole peab olema tagatud kõigile ohvritele, sõltumata sellest, milline on nende roll kriminaalmenetluses. parlament Äh, soovib selles suunas koostööd jätkata, see on väga oluline libekomisjoni jaoks. me tõesti tahame saavutada kokkulepet selles konkreetses küsimuses. me mõistame äh, seda muret, mida siin väljendati Ühendkuningriigi esindaja äh, väljendas seda muret. jah, kulud on probleem, aga me ei, ei usu, et, äh, et ohver on see, kes neid kulusid kandma peaks. ma arvan, et äh, meie Euroopa Liidu kodanike esindajatena peame parandama oma kodanike kaitset. ma arvan, et on äh, terve rida küsimusi, milles meie seisukohad saaksid veel läheneda ma loodan, et me ei kaota mingeid äh, õigusi, kui me üritame sellist kokkulepet saavutada. niisiis äh, me peame keskenduma äh, kõige olulisematele asjadele, sellepärast et muidu me lihtsalt ei saa seda asja edasi menetleda. artikkel kakskümmend üks on väga oluline, sellele viitasid ka variraportöörid meie soovime teha kõik, mis meie võimuses, aitamaks kuritegude ohvreid. niisiis tahaksin tänada kõiki, kes meid toetasid. tahaksin tänada neid, kes meid läbirääkimiste käigus toetasid, tahaksin tänada ohvrite esindajaid Äh, väga, äh, nad aitasid meil mõista nende seisukohti, pidada läbirääkimisi nende nimel. Äh, ärgem unustagem, et igaüks meist võib saada kuriteo ohvriks. aitäh. Thank you very much to the both uh... aitäh mõlemale raportöörile aitäh äh, proua Jimenezele, et ta koos minuga seda istungit juhatas ning tänan ka libekomisjoni selle eest, et me saime sellise ühise istungi korraldada ning selle osa komisjoni istungist kuulutan nüüd lõppenuks ja naisõiguste komisjoni istung jätkub ühe minuti pärast.

Jag är välkomna tillbaka. Jag tänker prata... Tere tulemast tagasi! Ja nüüd ma kõnelen rootsi keeles taas, ütleb härra esimees. nii, meil on veel mõned päevakorrapunktid vaja läbi võtta. niisiis, esimene punkt, eh, mida me nüüd kohe arutama hakkame, puudutab rahastamisvahendi loomist. kahjuks eh, proua Matera täna siia tulla ei saanud eh, tal on ettepanek tehtud ja ma tean, et proua Pastos esindab seda täna siin, nii et palun, proua Pastos suur aitäh, lugupeetud esimees. jah, tõesti, meie raportöör proua Mateera täna siia tulla ei saanud, kuid ta edastas mulle dokumendi ja ma räägin teile sellest väga hea meelega. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris parlament ja nõukogu said ettepaneku, mis puudutab äh, rahastamisvahendi loomist demokraatia ja inimõiguste edendamise jaoks. Euroopa Liidul on oluline roll põhiõiguste edendamisel. Euroopa Liidu toimimise leppes on öeldud, et Euroopa Liit põhineb sellistel väärtustel nagu väärikus, inimõigused, demokraatia, võrdsus ja inimõiguste austamine Euroopa Liidul on erinevaid instrumente, mis on nii rahalised kui ka tehnilised instrumendid. rahastamaks projekte kolmandates riikides on Euroopa Liit pannud paika tingimused, mis kehtivad inimõiguste ja demokraatia valdkonnas. naiste õigused on inimõiguste oluliseks osaks ja seetõttu meie raportöör Barbara Matera on äh, toonud sisse võtmetähtsusega elemendid äh, selleks, et tagada naiste kaasatus sellesse protsessi. sooline võrdõiguslikkus ning demokraatia edendamine on kaks kontseptsiooni, mis on omavahel tihedalt seotud. sageli on naised vägivalla ohvrid Äh, nendes riikides, kus toimub demokratiseerumise protsess. väga paljudes riikides äh, ei ole naistel valimisõigust ning äh, nad ei ole ka piisavalt esindatud kui naisi tahta piisavalt kaasata riigi demokraatlikku ellu, siis selleks on vaja, et austatakse põhiõigusi ja seetõttu peab Euroopa Liit väga tähelepanelikult äh, vaatama, millised on looduskatastroofide või sõjaväeliste riigipöörete tagajärjed tuleb äh, vaadata, kus rikutakse inimõigusi. Äh, inimõiguste rikkumine toimub sageli pärast selliseid sündmusi. proua Matera on palunud, et erilist tähelepanu pööratakse äh, just naiste ja laste, tüdrukute vastasele vägivallale konfliktipiirkondades. statistiliselt just sellistes ekstreemsetes olukordades naised ja noored tüdrukud on need, kes kõige hullema vägivalla all kannatavad Barbara Matera rõhutab, kui olulist mängi, rolli mängib naiste roll poliitikas, kui oluline on nende õigus äh, hääletada ja saada valitud. naiste esindatus on võtmetähtsusega äh, demokraatlikus ühiskonnas. ja raportöör rõhutab, kui oluline on Euroopa Liidu poolt tagada valimisvaatlusmissioone e, sellistesse riikidesse, mis on hiljuti üle võtnud demokraatlikud põhimõtted. oluline on see, et nendel missioonidel oleksid võrdselt naised ja mehed, sest et see kindlasti aitaks tõsta e, sihtriikides teadlikkust. raportöör usub ka, et Euroopa Liit peaks jätkuvalt kasutama nii-öelda pehme võimu põhimõtet ning kehtestama selliseid põhimõtteid nagu inimõiguste austamine enne mingisuguste rahade eraldamist või programmide käimalükkamist kolmandates riikides. minu arvates on tegemist tõhusa põhimõttega mis saab tagada selle, et riigid tõesti saavutaksid käegakatsutavat edu inimõiguste valdkonnas ja naistele suuremate õiguste andmises? Barbara Matera ootab äh, põnevusega meiepoolseid mõtteid ja muudatusettepanekuid selleks, et nad oma raportisse ka üle võtta, aitäh! suur aitäh! nüüd annan äh, sõna proua Nevedalovale. suur aitäh, ma kõnelen slovaki keeles, kui vähegi võimalik. aitäh! mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör. ma usun, et see, mille raportöör on välja pakkunud, on väga positiivne ja me saame sellega ainult nõustuda. ma tahaksin muuta ainult ühte asja veidi. tema tuleb välja ettepanekuga, et Euroopa Liidu poolsed äh, vaatlusmissioonid äh, valimiste korral äh, oleksid võrdselt moodustatud naise meesliikmetest. mina läheksin isegi kaugemale. selliste missioonide puhul ja mitte ainult valimisvaatlusmissioonide puhul ja mitte ainult nende riikide puhul, mis on võtnud üle demokraatlikud põhimõtted, vaid kõikide riikide puhul peaksime me nõudma seda, et naiste ja meeste vaheline võrdsus on teema, mida alati arutatakse, et alati räägitakse naiste õigustest ja võrdsusest. Need teemad peaksid moodustama mis tahes aruteludega, arutelude osa, kui Euroopa Liitu esindab parlament, kui me räägime kolmandate riikidega Euroopa Liidust väljaspool, et me räägiksime siis naiste õigustest ja ehm, meeste ja naiste vahelisest võrdsusest. see on siis minupoolne ettepanek, muuseas olen ma raportööri poolt välja pakutud, aga täielikult nõus, aitäh! suur aitäh, tundub, et keegi rohkem sõna ei soovi ja seetõttu ma tahaksin küsida, kas komisjon sooviks midagi öelda? ei, kas komisjon ei soovi midagi öelda? Äh, mina olen tegelikult Euroopa välisteenistusest. Äh, mina olen osa meeskonnast, äh, mida juhib komisjon ja mis tegeleb selle instrumendi väljatöötamisega. ja seetõttu olen ma ka siin ja loomulikult komisjon juhib seda kõike, aga mina olen osa meeskonnast. mina tahaksin kinnitada seda, et jah, loomulikult sooline dimensioon on väga oluline aspekt sellest määrusest. tegemist on olnud väga olulise osaga nendest tegevustest, mida varasemalt on rahastatud, see uus ettepanek, mis nüüd on meil on edasiminek olemasolevast ettepanekust. Teie ees on nüüd komisjonipoolne ettepanek ja see on tegelikult nii-öelda edasiminek eesmärk ja mitte revolutsioon. eesmärgiks on edasi minna olemasolevalt määruselt selleks, et suurendada Euroopa Liidu suutlikkust, et suurendada seda rahastamisvahendit ja samal ajal loomulikult me tahame säilitada peamised rahastusvahendi iseloomuomadused, selle keskendumise kodanikuühi-, elanikkonnale ja soolisele võrdõiguslikkusele, see kõik on ka äh, siin äh, dokumendis ära toodud, meil on põhjenduspunkt, mis puudutab soolist võrdõiguslikkust ja nende ettepanekutega, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust äh, ja muid sätteid, naiste küsimuses ei ole meil mingeid probleeme võib-olla ainult üks kommentaar valimisvaatlusmissioonide koha pealt ma arvan, et Euroopa Liidu poolt me püüame loomulikult tagada selle, et naised oleksid esindatud nendes valimisvaatlusmissioonides, aga äh, alati tuleb võtta arvesse erinevaid aspekte, kui Euroopa Liit saadab välja valimisvaatlusmissiooni, äh, me vaatame geograafilist tasakaalu, rahvuslikku tasakaalu, meil on ka näiteks äh, liikmeid partnerriikidest, näiteks Šveitsist või Kanadast, loomulikult me peame arvestama neid kandidaate, Ehm, kelle need riigid välja pakuvad ja liikmesriigid saavad ka omalt poolt eh, kandidaate välja pakkuda, see tähendab seda, et me peame leidma tasakaalu, väga sageli on tasakaal ka hästi saavutatud eh, ja te kindlasti olete näinud, et nendes missioonides on väga palju naisi olnud kaasatud. ja lõpetuseks ma tahaksin öelda, et ma olen täiesti nõus selle viimase kommentaariga, et eh, see, mis puudutab valimisvaatlusmissioonide soolist tasakaalu, me püüame loomulikult parandada arutelu eh, soolise võrdõiguslikkuse küsimuses ja kõik Euroopa Liidu valimismaatluste missioonid eh, sisaldavad eh, infot naiste õiguste ja võrdõiguslikkuse küsimuses, selles osas, kas naised saavad valida ja valituks osutuda või mitte. see on väga oluline teema, mida arvesse võtta ja kui Euroopa Liit valimismaatlusmissiooni välja saadab, siis see on kindlasti teema, millega tegeletakse, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Papatopoulos. Äh, lugupeetud esimees, ma arvan, et äh, tegemist on tõesti suurepärase ettekandega me peame rõhutama äh, valimisvaatlusmissioone, seda, et naised oleksid meestega võrdselt esitatud, see on väga oluline, kui me tahame tõepoolest naisi kaasata. aga me oleme ka öelnud, et inimes-, inimõiguste austamine ja sugudevaheline võrdsus on teema, mis peab tõstatuma alati, kui me osutame abi kolmandatele riikidele. ning see viide, see sugudevahelise, viide sugudevahelisele võrdsusele Äh, peab äh, olema alati kohal, kui siis, kui me osutame ühinemiseelset abi. näiteks äh, Türgi, kes meie uksele koputab. Türgi osas ma sooviksin, et see sugude võrdsuse mõõde oleks üks kriteerium, mille põhjal otsustatakse, kas Türgi on liitumiseks valmis või ei sellepärast et äh, meie arvates toimub naiste õiguste rikkumine ning sugudevahelisest võrdsusest ei peeta täiel määral kinni. nii et, et iga kord, kui me rahastame mõnda kolmandat riiki, siis on äh, oluline, et me äh, paralleelselt rõhutame ka seda võrdsust. me eriti siis, kui me pakume ühinemiseelset abi ja just nimelt selles suunas on ka minu muudatusettepanek suur aitäh, kas proua Pastos soovib veel arutelu kokku võtta? suur aitäh, härra esimees, ma tahaksin tänada vaid kolleege, kes siin sõna võtsid. tahaksin tänada ka välisteenistuse esindajat, raportööri nimel tahaksin neid tänada siis. loomulikult ma edastan kõik teiepoolsed kommentaarid meie raportöörile ja ma olen kindel, et äh, tal on hea meel kuulda seda, mida te ta raporti kohta ütlesite. suur aitäh! ja selle päevakorrapunkti lõpetuseks tahaksin öelda, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on äh, neljas juuni kell viis pealelõunat ning komisjon hääletab äh, seda teemat kahekümne esimesel juunil Ahvetis hääletatakse seda kümnendal juulil. nii, ja nüüd me saame siis edasi liikuda. võib-olla liigume nüüd edasi päevakorrapunkti number kakskümmend juurde. ametlikult on meil palju, ainult neli minutit koosoleku lõpuni jäänud, aga tahaksin öelda, et meil toimus delegatsiooni külaskäik Küprosele mina olin seal Anna Zaborsko ja Ines Zuberiga ja kolleeg Papadopol oli ka seal. proua Diakaros moodustas ka mm, meie meeskonna ühe liikme. me olime Küprosel, tahtsime Küprosele minna enne seda, kui nad nõukogu eesistumise üle võtavad. meie delegatsiooni programm oli võrratu enamik infot on ära toodud selles dokumendis, mis teile on ka laiali saadetud ja lühidalt kokkuvõttes võin öelda, et meile jäi mulje, et Küpros eesistujana tahab tagada selle, et naisi puudutav on Euroopas kõrgel kohal päevakorras. nõukogu ja komisjon teevad tööd naisi puudutavates küsimustes, aga Küpros tahab asjadega veelgi edasi liikuda. me kohtusime seal väga huvitavate inimestega, väga huvitavaid mõtteid kuulsime me vabaühenduste esindajatelt, parlamendi ja valitsuse esindajatelt. võib-olla ma praegu ei peakski rohkem eh, selles punktis sõna võtma, proua Suuber on sõna soovinud. suur aitäh, lugupeetud esimees kõigepealt ma usun, et see meie külaskäik oli väga positiivne missioon. me saime seal väga häid kontakte ja põhjus, miks see äh, äh, külaskäik oli nii positiivne, oli seisnes selles, et me ei kohtunud mitte ainult äh, valitsusasutustega ja mitte ka ainult äh, parlamentaarsete äh, asutustega. loomulikult me kohtusime ka nende asutuste esindajatega, kuid meil oli lisaks võimalus äh, kõnelda äh, ka päris paljude erinevate vabaühenduste eh, ja muude organisatsioonidega, eh, kes teevad tööd eh, naisi ja soolist võrdõiguslikkust puudutavates küsimustes ja seetõttu me saime aimu sellest, mida nende töö seal kohapeal endast kujutab. ja me kuulsime ka nende seisukohti riigi puudutavates väga olulistes küsimustes esimees juba mainis äh, mõningaid meie külaskäigu erinevaid aspekte eesistuja on äh, võtnud üle mõned komisjonis äh, arutusel olnud naisi puudutavad küsimused ja ma usun, et tulevane Küprose eesistuja on keskendunud eriti just emaduspuhkuse direktiivile ning äh, palgalõhe küsimusele. Need on äh, siis need äh, teemad, mis Küprose eesistuja oma eesistumisperioodiks on prioriteetseks teinud ning need teemad on pandud eesistuja tegevuskavale kõrge, tegevuskavas kõrgele kohale nüüd ma usun, et äh, on vägagi konkreetseid äh, naistega seotud küsimusi, millega seoses me peaksime olema mures. me kuulsime mitmetelt organisatsioonidelt ja ka valitsusametitelt äh, seda, et nad on mures naistega kaubitsemise pärast. väga palju on eh, varjatud immigratsiooni Küprosele ja suure täpsema juures naisi. Eh, küsimus on selles, et kas nad tulevad sinna töötama, kas neid ära kasutatakse või mitte, kas nende õigusi austatakse või mitte. Need on need küsimused, mis ka tõusetusid. ning eh, naistekaubanduse probleem, naiste ärakasutamise probleem äh, Äh, oli äh, väga oluliseks äh, teemaks meie päevakorras. minu arvates on tegemist täiesti häbiväärse juhtumisega ja täiesti kohutav on see, et selline asi Euroopa Liidus aset leiab. see on teema, mida me kindlasti peame tulevikus ka tõstatama. mis puudutab neid poliitikaid, mida Küpros äh, arutab äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, siis me võime öelda, et Küprosel on üsna hea äh, seadusandlus soolise võrdõiguslikkuse küsimuses, eriti mis puudutab naistevastast vägivalda, aga siiski on suur erinevus äh, selle seaduse, seadusandluse vahel, mis on vastu võetud ja selle vahel, mida tegelikult ellu rakendatakse ja seadusandlus on küll hea, mis seal on vastu võetud, aga seda tuleb ka praktikasse rakendada. ja prak-, praktikasse rakendamise koha pealt on puudujääke. üks asi, mis äh, mulle isiklikult äh, väga hinge läks, äh, on järgmine. ma käisin Küprosel esimest korda ja minu arvates oli muljetavaldav ja ka šokeeriv näha Euroopa Liidu liikmesriiki, riigina, kus Euroopa kodanike õigusi pidevalt rikutakse, kuna äh, suurt osa nende territooriumist okupeerib äh, võõras riik ja see šokeeris mind täielikult. see on tõeliselt šokeeriv, võttes arvesse eriti seda, et see parlamendi Euroopa institutsioonid arutavad pidevalt rahvusvahelisi küsimusi, me pidevalt koostame inimõiguste alaseid resolutsioone kuid väga sageli ei ole need arutelud õigustatud. Need arutelud on väga kauged meie igapäevaelust, kuid omaenda äh, koduhoovis nii-öelda me näeme, kuidas inimõigusi äh, rämedalt rikutakse. ja ma arvan, et äh, ÜRO resolutsiooni tuleb korrektselt ellu rakendada ja me peame tagama selle, et küproslaste õiguste rikkumine lõpeks see, et äh, nende territooriumi okupeerib võõras jõud, on vastuvõetamatu. suur aitäh! meil on nüüd aeg otsa saanud ja nüüd liigume edasi koordinaatorite äh, kohtumisega, aga kõigepealt saab sõna proua Papatopolu kaheks minutiks. aitäh, esimees. tõepoolest, see külastkäik Küprosele oli äärmiselt positiivne ning mul, ma isiklikult olin väga õnnelik selle üle, et sain kohtuda Küprose kolleegidega. Äh, tõepoolest, äh, Küprosel peab ise kohal olema selleks, et mõista, mida tähendab elada riigist, mille üks osa, riigis, mille üks osa on okupeeritud äh, Küpros eesistujana hakkab tegutse, tegelema Euroopa teemadega ning Nende üheks eesmärgiks on tõesti edendada naiste õigusi. ma kohtusin justiitsministriga ja ta rõhutas naistevastast vägivalda, äh, millel on väga palju ilminguid nii Küproses kui, Küprosel kui ka Euroopa Liidus üldiselt. kahe tuhande neljandast aastast alates äh, on Küprose valitsus äh, olnud äärmiselt edumeelne just võitluses naistevastase vägivallaga ja minu arvates Eh, nad kuuluvad ka eh, Euroopa Nõukokku. Eh, neil on olemas küll seadused, aga loomulikult on alati ka probleeme. me kohtusime ka naiskomisjoniga, kohtusime nende naistega kes osalevad poliitilises elus. me rõhutasime lõhet näiteks meeste ja naiste vahelises esindatuses, näiteks parlamendis on naised vähe esitatud, vähe esindatud. mõningaid edusamme siiski on saavutatud nii erasektoris kui ka avalikus sektoris, aga väga pikk tee on veel vaja ära käia ja, ning meid huvitas just nimelt äh, sisserändajatest naiste integreerimine. me sooviksime, et nad oleksid ühiskonda paremini integreeritud, aga mm, probleeme tõesti on veel. me oleme valmis väga hea äh,, alati kohtuma oma äh, kolleegidega Euroopast, niimoodi saame arutada probleeme, näiteks Küprose probleeme, saame vaadata äh, Äh, kuidas äh, teatud riikides välismaalasi koheldakse, sellepärast et siin parlamendis me räägime tihti inimõiguste rikkumistest kolmandates riikides, aga näiteks meie oma kodumaal äh, oma siinsamas Euroopas, näiteks Küprosel me näeme ka selliste probleemide esinemist näiteks Türgi okupatsiooni tõttu. suur aitäh! me oleme koostanud sellest äh, külaskäigust ka raporti ja te võite sellega siis äh, tutvuda. punkt kakskümmend üks meie päevakorras on muud küsimused, muid küsimusi ei ole. punkt number kakskümmend kaks, järgmiseks järgmine koosolek ja see toimub neljandal juunil, see algab kell kolm peale lõunat ja kestab kuni kella kuueni lisaks sellele toimub ka kuulamine mis puudutab äh, naiste olukorda Põhja-Aafrikas. aitäh! ja äh, meie viimane punkt meie päevakorras on äh, selle kohtumise lõpetamine ning kolmekümne sekundi pärast hakkame pidama koordinaatorite kohtumist. About, about the violation of human rights yeah